keskpäeval. mul on teile üks teadaanne päevakorra muudatus, artikkel sada nelikümmend kaks fraktsioonide kokkuleppel äh, homme õhtupoolikul arutelu, mis on ette nähtud vastavalt artikli sada kakskümmend kaks äh, seoses äh, äh, Egiptust puudutavate riskidega on päevakorrast maha võetud. kui kommentaare ei ole, siis see on heaks kiidetud. järgmine päevakorrapunkt tegelikult äh,